on äh, vastuväiteid, sellisel juhul kinnitan äh, need mandaadid. õig-, konstitutsioonikomisjon on äh, meile edastanud artikkel kakssada kaks tõlgenduse petitsioonikomisjoni faktituvastamismissioonide kohta, see on vastu võetud, kui ei ole fraktsioone või neljakümne, nelikümmend parlamendiliiget, kes sellele vastu oleks. see tekst on kättesaadav, see on saanud direkt leheküljel. olen Rohelistelt ja Rahvaparteilt saanud